probleemid tooraine kaubanduses tähendavad ka seda, et kolme raporti soovitusi tuleb nendes valdkondades kasutada. suur tänu, härra Scholz, EFT nimel, Daphne Thigraft. suur